Um, daamid ja härrad, tere tulemast teisele ühisele koosolekule Tööstuse Teadusuuringute Energeetikakomisjoni ning Siseturu ja Tarbijakaitsekomisjoni vahel. ja meie siis Jerzy Puusekiga juhatame tänast kohtumist ja siin käsitleme omaalgatuslikku arv-, arvam- ja omaalgatusliku raporti projekti ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks. see on ainus punkt päevakorras, nii et eeldan, et sellega on päevakord kinnitatud. ja nüüd mõned kiired juhataja teadaanded. kõigepealt eh, meie koosolekud kantakse ka otse üle. meil on tagatud tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse, välja arvatud ungari, malta ja slovaki keeled tere tulemast kõikidele kahe komisjoni liikmetele, kes antud teemaga tegelevad. pärast meie viimast koosolekut esitati raporti projektile tuhat kakssada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut, kusjuures arvesse ei ole võetud veel neid muudatusettepanekuid, mis on tulnud läbi teiste komisjonide seisukohtade ja arvamuste. see näitab, kui suurt huvi tuntakse nimetatud teema suhtes ja huvi tuntakse Euroopas tervikuna ja laiemalt kogu maailmas. suured tänud äh, kaasraportööridele, äh, raportöörideks olid proua Kaja Kallas ja proua Eveliina Gebhardt, suur tänu ka variraportööridele. ma olen juba näinud esimesi kompromissmuudatusettepanekute sõnastusi ja ma tean, et te teete tõsiselt tööd selleks, et saavutada kompromiss ja jõuda kokkuleppele seal, kus võimalik. raporti projekti käsitletakse kahe komisjoni ühiskoosolekutel, iga ühiskoosoleku jaoks saab olema eraldi päevakord ja ühiskoosolekuid juhatavad mõlema komisjoni esinaised, esimehed. tänaseks aruteluks on ette nähtud kaks tundi ja mina juhatan esimest poolt meie tänasest koosolekust ja härra Puusek jätkab äh, tänase arutelu teise osa juhatamisega. ma palun teid, kui te soovite sõna saada, siis nii kiiresti kui võimalik andke sellest märku sekretäriaat peab äh, ära tabama selle, et üks või teine isik soovib sõna võtta, võite näiteks oma nimesilti üleval hoida seni, kuni keegi siin esimese laua ääres äh, noogutab teile mõistvalt, et ta saab aru, et te soovite sõna ja kui me teie nimesid äh, välja hüüame, et kes sõna saab, siis üritame siin erinevate fraktsioonide esindajaid äh, erinevalt, äh, vastavas järjestuses kõnelema, võimaldavad teile sõna saada, sest et me ei taha, et pearõhk läheks ühele või teisele fraktsioonile. niisiis, kultuuri- ja libekomisjonid on ka siin kaasatud ja nüüd kõigepealt saab härra Puusek võimaluse sissejuhatavateks sõnadeks ja siis toimub esimene arvamuste vahetus. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, Viki. mul ei olegi tegelikult omalt poolt midagi suurt lisada. see on tõsi, et raportöörid ja variraportöörid ei pea sõna saamiseks märku andma, sest et niikuinii teie saate seda võimalust kasutada niipea, kui see võimalus avaneb. ja mulle näib, et meie ühiskoosolek kahe komisjoni vahel on suhteliselt tõhusalt suutnud oma tööd teha. me saame aru, et digitaalne ühtne turg, digitaalne liit on väga olulised teemad ja ilmselt tulevikus on sellesse teemasse kaasatud võib-olla suisa viis-kuus erinevat komisjoni Euroopa Parlamendis. nii et loogem selline ühtne klaster, kaasame sinna erinevad komisjonid nagu te teate, on ka Euroopa Komisjon tegutsemas klastritena erinevate komisjoni asepresidentide juhtiva käe all, nii et meie võiksime Euroopa Parlamendis nii sellist sarnast klastrite süsteemi juurutada, nii nagu uus Euroopa Komisjoni kolleegium seda praegu rakendab. ja suur tänu, proua esinaine, palun sõna jälle teil aitäh, mina omalt poolt tahaksin öelda, et me äsja kohtusime kultuurikomisjoni esimehega ja liikmetega ja nende poolt tuli ettepanek, et meil võiks olla ühine kuulamine asukohapõhise piirangu kohta, nii et asukohapõhine piirangud, äh, see on see teema, mida võiksime arutada kuulamisel, aga nüüd palun proua Kallas või proua Gebhardt, kes soovib esimesena sõna, palun proua Kaja Kallas uh,. Thank you for your introduction suur tänu, suur tänu teile sissejuhatavate sõnade eest. ma ei hakka kordama üle seda muudatusettepanekute arvu, mis meieni on jõudnud, tegemist on tõesti tohutult suure arvuga. soovin tänada neid kolleege, kes on näidanud üles huvi antud teema vastu ma leian, et väga tähtis on see, mida Euroopa Parlament soovib antud raporti näol öelda, seda sellepärast, et see hakkab mõjutama digitaalse ühtse turu strateegia kujunemist see on ka see põhjus, miks me üritame võimalikult täpselt tähtaegadest kinni pidada, ikka selleks, et me suudaksime mõjutada kogu protsessi tervikuna, seda protsessi, mida praegu komisjon juhib. loomulikult üritame arvesse võtta nii paljusid muudatusettepanekuid kui võimalik ja nii paljusid prioriteetpunkte kui võimalik aga samal ajal soovime, et raport oleks ikkagi kontsentreeritud ühele teemale, mitte et seal on äh, kümned ja kümned erinevad äh, nüansid kirjas, et justkui öeldakse väga paljut, aga samas ei öelda suurt mitte midagi. ma arvan, et see ei ole hea lähenemisviis raportis võib äh, mainida päris paljusid asju, sest selge see, et meie elu muutub üha enam ja enam digitaalsemaks aga nüüd, nüüd, mis puudutab äh, DSM-i strateegia kolme sammast, siis äh, või digitaalse ühtse turu kolme sammast, siis äh, me hetkel soovime võimalusel ikkagi panna paika, säilitada raporti struktuuri ja järgmine etapp oleks selline, et kaalume, mida on vaja täienduseks kusagile lisada siinkohal ma näiteks pean silmas investeeringuid küberjulgeolekusse. küberjulgeolek on kindlasti üks neist teemadest, mida me peame arutama. aga kõigepealt tahaksin puudutada telekomme. telekomide osas on väga oluline tagada regulatiivraamistik, mis tagaks äh, stiimulite olemasolu erainvestorite jaoks ja mul on väga hea meel tõdeda, et paljud fraktsioonid toetavad seda lähenemist, et et just äh, konkurents äh, peab päädima sellega, et investeeringud suurenevad tegelikkus on selline, et äh, suured ettevõtted ikkagi piirduvad riikliku tasandi investeeringutega ja ei vaata üle piiride. see tähendab seda, et see võib päädida sellega, et mõnevõrra halveneb konkurentsiolukord ja ka tarbija olukord. samal ajal ma mõistan ka seda, et soovid leitakse, et see soov panna paika üks Euroopa tasandi regulatiivmehhanism ei ole asi, mida väga toetataks. aga me ei soovigi praegust regulatsiooni või regulatiivmehhanismi kuidagi muuta, vaid me soovime, et vaadet, võtta selleks arvesse Euroopa turgu tervikuna. kui me räägime interneti neutraalsusest ja sellistest mõistetest, mis puudutavad Euroopa turgu tervikuna, siis peab siin keegi olema, kes tõstab mingil määral järelevalvet. et eh, keegi ei hakka soosima üht või teist eraldiseisvat turgu. see on väga tähtis. ja nüüd digitaalne transformatsioon, tööstuse digitaalne muutumine see on väga oluline IT-komisjoni jaoks, aga ma olen kindel, et meie üleskutsega tulevad kaasa ka mitmed teised kolleegid, et me peame tööstuse digitaliseerimisega tegelema. ja nüüd see once only põhimõte, mis puudutab andmete salvestamist, siis paljud kolleegid toetavad seda lähenemist väga tähtis on see, et Euroopa oleks juhtpositsioonil e-valitsuse teenuste võimaldamisel. nii et ka see on väga oluline teema. on selliseid muudatusettepanekuid, kus toetatakse ettepanekuid innovatiivsete ökosüsteemide ja klastrite kohta, samuti toetatakse innovatiivseid ärimudeleid üks asi, mida tuleb alati silmas pidada, on see, et paljud innovatiivsed ideed pärinevad väikeettevõtetelt, idufirmadelt ja nad vajavad seda kindlustunnet, et võetav risk on ka kõike väärt. mis puudutab suurandmeid, siis siin on tegemist täiesti uue tehnoloogiaga. idufirmad ei ole ju nõus suurandmete osas investeeringuid tegema, kui nad leiavad, et otsuse langetajatel puudub usk neisse niisiis ongi väga oluline ka selles suunas saata välja positiivseid signaale. nüüd platvormide juurde. mul on väga hea meel tõdeda, et paljud muudatusettepanekud liiguvad samas suunas, kus rõhutatakse seda, et platvormid on võimalikult mitmekesised. just platvormide mitmekesisus on päädinud digitaalse majanduse loomisega, on muutnud selle üldse võimalikuks ja see, et, et üks lahendus sobib kõigile, ei ole õige, see ei toimi antud juhul kolleegid on juba viidanud sellele, et meil on seadusandlus, mis kohaldub platvormidele ja mis puudutab andmekaitset, tarbijakaitset. lisaks ma leian, et osad muudatusettepanekud ei keskendu, äh, on need muudatusettepanekud, kus puudutatakse platvormi omanike, vastavate teenusepakkujaid, siis äh, see teema on samamoodi tähelepanu väärt ja platvormide juures saab kohe edasi liikuda. paljud muudatusettepanekud rõhutavad äh, seda, et oluline on ikka toetada innovatsiooni, mõned muudatusettepanekud just viitavad sellele, kui oluline on on erinevatel osapooltel jagada omavahel erinevaid teenuseid ja võimalusi ja ühest küljest on tegemist võimalusega, aga teisest küljest on tegemist ka teatud äh, ebakindla uue olukorraga, sest et tarbija üha enam tugineb erinevatele arvamustele, hinnangutele, mis antakse oma, oma otsuste tegemisel. siin on ilmselt äh, tarvis ka teatud eksante meetmeid ja võimalikke õiguskaitsevahendeid äh, paika panna mis tagavad tarbija jaoks kindlustunde. nii et eh, siin on veel ühte koma teist teha, aga loodetavasti on meil võimalik tõesti keskenduda majanduse jaoks kõige olulisemale ja sellele tagada tarbijale võimalus valida teenuste vahel. mul on kõneaega seitse minutit, nii et ma ei hakka kõiki ülejäänud aspekte puudutama, kõiki ülejäänud muudatusi praegu käsitlema, aga mina soovisin omalt poolt rõhutada just neid teemasid ja veel kord tänan variraportööre nende poolt tehtud töö eest ja ootan jätkuvat koostööd teiega. ja nüüd tõesti panen kella käima. Eveline, palun. jaa, aitäh, ka mina tahaksin tänada kõiki kolleege, kes meile oma muudatusettepanekud on esitanud ja need muudatusettepanekud puudutavad tõesti väga paljusid valdkondi ning äh, see tõesti näitab, et see valdkond on väga mitmekesine, digitaalne äh, areng peab arvestama väga paljude erinevate valdkondadega ja loomulikult on äh, selge, et me ei saa siin kõikidest teemadest kõnelda, sellepärast et raportis on meil kõigi nende teemade jaoks liiga vähe ruumi ja seetõttu on, oleme me proua Kallasega jah, Äh, kokku leppinud, et jah, võib-olla see tekst peab ikkagi natukene äh, äh, pikemaks minema, aga me peame üritama samas neid väga erinevaid seisukohti, osade, osa nendest ka välja jätta ning me peaksime silmas pidama just nimelt suuremat pilti ja ka Euroopa Komisjonile selgeks tegema, millised on just nimelt need asjad ja, ja kus me peame rääkima nendest asjadest, mida Euroopa Komisjon ei ole maininud Ehm, sellepärast, et ehm, muidu äh, hakatakse Euroopa Liitu süüdistama, et Euroopa Liit ei ole korralikku tööd teinud ja seetõttu ma ei tahaks ehm, hakata siin mingeid ridade arve lugema, vaid lihtsalt äh, hoolitsema selle eest, et raportis oleks sees kõige olulisemad asjad ja ka uusi asju tuleb sisse tuua, kui see vajalik on, mis aga üleüldiselt väga positiivne on see, et see suund, mille meie oma raporti eelnõus oleme välja valinud, et on selline, et meil on vaja just nimelt positiivseid stiimuleid digitaalseks arenguks, me peame hoolitsema selle eest, et me neid uusi arenguid ähm, ära kasutame, äh, kasutame ära innovatsiooni, loovust, idufirmasid, mis toovad uusi ideesid, et me peame selliseid valdkondi toetama, me peame neid edendama, me peame hoolitsema selle eest, et me kasutame ära kõik need võimalused, mida digitaalne maailm meile pakub on mõned punktid, kus meie seisukohad siin parlamendis on täiesti ühtsed, näiteks võrguneutraalsuse küsimus ja proua Kallas juba kõneles sellest Äh, siin me võime väga selgelt äh, öelda, et selles osas on tulevikus selgust vaja, samuti on äh, täiesti selge see, et andmekaitse ja kõige sellega seonduvates küsimustes peame me, oleme ühel meelel, et see on vajalik, selliste asjadega tuleb tegeleda ja oma on ka selliseid küsimusi, mida tuleb veel arutada nii fraktsioonide tasandil ka minu ja, ja proua Kallase vahel Äh, näiteks telekommunikatsiooni valdkonnas. Äh, siin on meil üsna erinevaid arvamusi äh, samuti e-valitsemise valdkond, once only põhimõte, selles valdkonnas tuleb meil siin parlamendis veel arutelusid pidada, mis siin täpselt silmas peetakse, millega me saame leppida, millega mitte. nii et, et ma arvan, et siin seisavad meil ees veel väga elavad arutelud. ja arutama peame me aga lepinguõigusega seonduvaid küsimusi, siin on meil ka selliseid erinevaid arvamusi, need on päevavalgele tulnud arutelude käigus, nii et, et siin me peame ka veel asju arutama ja mind huvitab üsnagi väga äh, see, mida Euroopa Komisjon meile välja pakub ja samuti, kuidas see kõik on teenuste direktiiviga seotud. on inimesi, kes ütlevad, et me peame selle direktiivi äh, uuesti aruteluks avaldama, minu arvates ei ole see õige lähenemine, sest me peame lõpuks hakkama tegelema ka selle direktiivi äh, ellurakendamisega, vaatama, kuidas liikmesriigid seda teevad, enne kui me hakkame midagi uut välja mõtlema Eh, sellepärast et ei ole ju mõtet hakata midagi uut eh, välja mõtlema, kui olemasolevaid asju pole korralikult ellu rakendatud. ja me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas me nendes eh, erinevates majanduse arenguvaldkondades Äh, tegeleme kõigega, mis on äh, seotud diskrimineerimisega, aga olgu siis tegu äh, teenuste osutamisega, olgu tegu konkurentsiõigusega, nii et, et selle, kõigil nendel teemadel peame me palju põhjalikumalt arutama, ma arvan, et ähm, nendele punktidele me peame veel oma töös keskenduma. ja nüüd platvormid. siin on üks punkt, mille osas me proua äh, Kallasega nõus oleme, et on erinevaid platvorme äh, ja seetõttu me ei saa anda konkreetseid platvormi definitsiooni, sellepärast et need platvormid äh, on väga erinevad, teenused, mida pakutakse, on väga erinevad. niisiis otsimootorid, mõned tegutsevad läbi otsimootorid, mõned pakuvad selliseid teenuseid nagu Uber ja nõnda edasi, nii et, et need valdkonnad on tõesti väga erinevad Ehm, eh, nii et, et ehm, eh, seetõttu oleme me eh, otsustanud, et me peame tõesti mõtlema, et kuidas me selles konkreetses valdkonnas tegutsema peame ja ma arvan, et on üks punkt, millega me peame veel palju tugevamalt tegelema ja tingimata peame seda tegema. nimelt Äh, me peame vaatama seda, mis Euroopa Komisjon selles valdkonnas meile on välja pakkunud, äh, mõjuhinnangud äh, töömaailmale, sotsiaalkaitsele, kuidas see kõik mõjutab kogu ühiskonnaelu, seda Euroopa Komisjoni ettepanekus eriti palju ei ole, aga ilma sellise hinnanguta me tegelikult ei saa ju mitte midagi siin Euroopa Liidus teha. me ei saa keskenduda ainult majanduslikele aspektidele ning veel üks oluline osa äh, kui me tahame tõesti edu saavutada, äh, siis me peame tõesti kodanikud kaasama ja seetõttu peame keskenduma ka inimeste sotsiaalsetele õigustele, nii et, et ma arvan, et sellele tuleb rohkem lõh-, rõhku asetada, et asi oleks tõesti põhjalik. Äh, ja ma olen juba teenuste direktiivi arutelude käigus öelnud, et et äh, majanduspoliitika ühelt poolt ja sotsiaalpoliitika teiselt poolt ei ole üksteise vastased, vaid nad mõjutavad üksteist ja äh, me peame vaatama, et need mõlemad poliitikad teeniksid ühiskonna huve. Äh, nii et ja see peaks ka meie raportist välja tulema me peame vaatama, kuidas sellest kõigest saavad kasu Euroopa kodanikud ja ootan suure põnevusega, mida kolleegidel kõige kohta öelda on, aitäh! So the next speakers will each have uh, järgmised kõnelejad saavad kõik kolm minutit kõneaega erinevatest erinevatest äh, fraktsioonidest on nad siis ja esimesena saab sõna proua Virkunen. suur aitäh, ma sooviksin tänada nii proua Kallast kui ka proua äh, Gebharti suure töö eest, hästi palju on juba ära tehtud ja tundub, et meil seisavad ees ka väga töised nädalad, arvestades kõiki neid muudatusettepanekuid ja kompromisse, millega me järgmistel nädalatel peame tegelema. tahtsin juhtida tähelepanu mõningatele teemadele, mida meie fraktsioon on puudutanud oma muudatusettepanekutes. esiteks, ITRE seisukohast me tõime välja muudatusettepanekuna, et meil oleks tarvis selle raporti tööstuslikku alust suurendada, nagu ka proua Kallas ütles, tööstusolukorra parandamine on väga olulise tähtsusega töökohtade loomiseks. ja minu arvates on tegemist ühe olulisema asjaga, millele me peame tähelepanu pöörama selles raportis just nimelt, et kuidas digitaali-, digitaliseerimise läbi luua juurde töökohti ja parandada Euroopa Liidu majandust. see puudutab nii traditsioonilisi majandusi, majanduse sektoreid kui ka teis, teisi. haridus, avalik, äh, avaliku sektori teenused, äh, tootmine ja nii edasi. samas peame vaatama ka seda, kuidas tööstus aitab kaasa ühiskonna digitaliseerimisele, näiteks uute ärimudelite ja uute teenuste loomise läbi. nüüd veel mõned muud punktid, millele on juhtinud tähelepanu ka Rahvapartei, nimelt äh, reguleerimise hulk juba on nimetatud, et online-maailmas on väga olulise tähtsusega usaldus. samas me peame olema äärmiselt hoolikad, et me ei reguleeriks üle turgu. seega hoolimata sellest, et me peame tegema väga palju äh, reforme, et luua Euroopa ühtne digitaalne turg ja viia Euroopa digitaalajastusse, peame me ikkagi olema ettevaatlikud, et neid äh, neid regulatsioone ka liiga palju ei tuleks, sellepärast et põhimõtteliselt me soovime ju ettevõtete halduskoormust vähendada kui me harmoneerime mõningaid tavasid või võtame vastu mingisugused uued määrused ja seadused, siis tegelikult tulevad vanad ära kaotada või tühistada, mitte niimoodi, et me lisame lihtsalt uusi, uusi regulatiivseid meetmeid ja samal ajal vanad kõik kehtivad ka, sest et liikmesriikidel oleks muidu lihtsalt väga raske. kolmas teema, mida tahtsin nimetada. digitaalsed kaubad ja teenused, nagu me teame, väga sageli vaadatakse digitaalmaailma eraldiseisvana reaalmaailmast. tegelikult peaks digitaalseid äh, kaupasid ja teenuseid äh, vaatama täpselt samamoodi nagu meie reaalmaailma vasteid. me peaksime Äh, rõhutama seda, et nii traditsioonilisete kaupade ja teenuste pakkumine kui ka äh, digitaalsete teenuste pakkumine peaksid olema reguleeritud täpselt ühesuguste seadustega. ma arvan, et see on üks väga olulise, olulise tähtsusega märkusi. me ootame huviga koostööd variraportööridega ja kõikide fraktsioonidega. juba äh, raporti eelnõu oli suurepärane ja ma arvan, et raport ise tuleb veelgi parem. suur aitäh! Philipp Chauvin järgmisena. aitäh, esimees kõigepealt tahaksin ka mina tänada kahte raportööri selle aruka töö eest, mida nad on teinud, tahaksin neid selle töö eest tänada ja kuna me oleme juba kohtunud mitmeid kordi selle teema äh, arutamiseks, tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on äh, arve, äh, arvestada sellega, kui me tegeleme tehniliste teemadega, väga raske on välja töötada kompromissi ettepanekuid ja ma ei varja, et äh, meil on tihtipeale vähem kui kakskümmend neli tundi, sellepärast et koostada kompromiss muudatusettepanekuid tuhandete muudatusettepanekute kohta ja ükskord võib seda teha, aga lõpmatuseni seda teha ei saa Eh, mis puudutab tarbijate kaitset, eh, siis selle kohta võib väga palju öelda ja ma olen väga palju ka öelnud, et eh, siin raportis peab näitama seda, et digitaalne maailm on võimalus ja mitte oht, nii et, et selline teksti toon peab olema positiivne. teiseks, mis puudutab tarbijate kaitset, meil on vaja saavutada tarbijate usaldus digitaalmaailma vastu ja just meie komisjonil on see ülesanne ning kõige olulisemaks jooneks on võib-olla see, et me peame tarbijaid kaitsma samal moel, ostku nad siis kaupu kas online või offline. ning meil on vaja ka kaitsvat juriidilist raamistikku, paraku äh, tänapäeval meil äh, selles vallas on tihtipeale probleeme, nii et, et need lüngad, mis eksisteerivad, tuleb äh, täita. ma arvan, et oleks äärmiselt sobiv rõhutada seda siin raportis, et me ootame Refiti tulemusi tarbija kaitse küsimustes ning äh, kui äh, tuleb vastu võtta seadusi, siis me ei saa hakata midagi vastu võtma enne, kui me vaatame, milline on, millised on kogemused olemasolevate seadustega. niisiis, tarbijakaitse küsimus on seotud ka asukohapõhise piiramise küsimusega Äh, jah, meil on äh, siin, meil tuleb teha vahet äh, nende põhjendatud asukohapõhiste piiramistega, mille, mis tulenevad teatud lepingutest ja täiesti põhjendamatutest asukohapõhistest piiramistest ja täiesti põhjendamatutest tariifidest, mis sellega võivad kaasneda ja äh, komisjon on läbi viinud uuringu ka äh, e-kaubanduse kohta, see on ka huvitav ja nüüd veel sisu portatiivsus. Äh, jah, loomulikult tuleb seda edendada me peame aga austama ka neid majandusmudeleid, mis tuginevad territoriaalsuse põhimõttele. me ei saa kehtestada lihtsalt selliseid majandusmudeleid, mis ei toimi, nii et, et Äh, lõppkokkuvõtteks tahan öelda, et jah, et meil on ilmselt veel äh, palju võimalusi sellel teemal mõtteid vahetada, igatahes äh, tahaksin tänada raportööre ja ma loodan, et võimalikult peatselt õnnestub teha ka kompromissmuudatusettepanekud. aitäh. So from the socialist group now Mia Petra Kompola Natri. Thank you. proua Kumpola Latri suurepärane, et meil ka eile toimus sellel teemal väga huvitav arutelu, see näitas, et asjad tõesti liiguvad. alguses ma olin natukene pettunud tööstuse digitaliseerimise osas, kuid mõtted on head, aga seal on väga palju puudu ja see tähendab seda, et me peaksime selle tööstuse digitaliseerimisega ikka oluliselt rohkem tegelema. ITRE peaks just pöörama sellele tähelepanu, aga me ei peaks pöörama tähelepanu mitte ainult ühtsele turule, Euroopa peaks olema suuteline rohkem saavutama ja samuti peaks olema rohkem suuteline saavutama digitaalne turg. loomulikult äh, digitaalne turg mõjutab kogu meie ühiskonda, aga miks me ei saaks öelda, et me peaksime ühiselt arutama kogu Euroopat hõlmavatel foorumitel näiteks, kuidas, äh, kuidas kuidas digitaalne turg mõjutab kogu Euroopat. ma ei ole nõus sellega, et võtame vastu äh, mingi hulga uusi seadusandlikke akte ja sellega ongi kõik. asi ei ole absoluutselt niisugune, me ei saa jaanuariks selle kõigega valmis ja me ei ela enam nii, nagu me viis aastat tagasi elasime, sellepärast et asjad on hakanud oluliselt kiiremini liikuma. ma pean möönma, et võib-olla mul tõesti ei ole ka õigus iga kord ja mis puudutab igasuguseid kvantumtehnoloogiaid ja muid niisuguseid asju, siis tõesti, võib-olla me ei, me oleme ajast veidi maha jäänud ja meil ei ole piisavalt vajalikke seadusandlust ja õigusakte, aga selge on see, et meil peab olema korralik taristu ja sellesse peavad investeerima eraettevõtted ja siis Euroopa Liit ja Euroopa peaks seda toetama. mul on ka terve hulk ideid selle kohta, mida me peaksime tegema avaliku sektori rahaga, et Euroopa kodanikele teha hõlpsamaks e-ühiskonna liige olla. see on just väga, see on väga olulise tähtsusega selleks, et ettevõtted Euroopas oleksid jõukal ja heal järjel ja me ei peaks pöörama tähelepanu mitte ainult äh, konkurentsile tööstuses, aga ka näiteks igasugused teenused ja nii edasi. minu arvates need plat-, niisugune platvorm, et üks sobib kõigile, ei ole sobilik, meil on tarvis erinevaid lähenemisi ja mida me veel peame kindlasti tegema, on monopolide vältimine. turumajandus ei ole selline, kui meil on mingisugune üks või kaks ettevõtjat näiteks Android ja Apple Mac omavad praktiliselt üheksakümmend või isegi rohkem protsente kogu sellest turust ja kui nad midagi blokeerivad, siis teised lihtsalt ei saagi enam mitte midagi seal turul teha. me peaksime väga hoolega uurima, mida praegusel hetkel ütleb seadusandlus niisuguste teenuste kohta. tööstusrevolutsioon äh, ei ole mitte ainus, tegemist on ka sotsiaalse revolutsiooniga ja ma tahaksin ikkagi näha oluliselt rohkem Euroopa rahvusvahelist rolli, kui me võtame kasutusele 5G, eh, siis mida me teeme Euroopas rahvusvahelisel tasandil ja minu arvates me peaksime ka eh, palkama ametisse digitaalsed saadikud ning Euroopa peaks olema võib-olla juhtival kohal, peaks üritama vähemalt olla juhtival kohal 5G vallas, mitte laskma Aasial seda, seda enda eest ära võtta. suur aitäh, et te olete nii kiiresti kõik oma sõnavõtud ära teinud. järgmine diskussioon on neljapäeval ja liik- ja me palume teil siis too, tulla lagedale kõikide oma seisukohtadega. vaatame nüüd tarbijaõigusi, selles vallas on meil tõesti terve hulk seadusandlikke akte juba ja nagu ütles ka proua Gebhardt, me peame töötama nendega ning tagama selle, et need seadused, mis on juba jõus ja kehtivad, aga kui nad vajavad mingeid muutusi, siis tuleb nendega väga sihipäraselt tegeleda ja tagada, et seadusandlused selles valdkonnas oleksid tehnoloogianeutraalsed ja samuti me tegeleme, järgmisel aastal hakkame tegelema tarbijaseadustikuga. loomulikult on tarvis tagada tarbijate õigused ühe, ühtemoodi nii digitaal kui tavalises maailmas kauplemisel, aga samas teataval määral on võimalik on võimalik seal näha ka erinevusi. kui ma ostan öö, tavalise raamatu ja seal on puudu viissada või viiskümmend lehekülge, siis mul on tarvis uut raamatut. kui ma digitaalselt niisuguse raamatu ostan, siis nende lehekülgede asendamine on väga lihtne. mõningates riikides teed, töötab digitaalne sektor oluliselt läbipaistvamalt kui teistes ja me peame kahtlemata kõike tegema selleks, et läbipaistvust oleks tagatud ja me peame tegelema, töötama koos ettevõtjatega me peame tagama, et pakid jõuaksid kiireli kohale ja me peame pöörama tähelepanu ka mõningatele äh, tarbija õigustele, millele nõukogu ei ole siiamaani tähelepanu pööranud. nüüd, mis puudutab äh, spektripoliitika harmoneerimist, see on valdkond, kus me peame tegema koostööd liikmesriikidega, sellepärast et Äh, tihtipeale juhtub, et mõni ettepanek lihtsalt blokeeritakse nõukogus ja seetõttu on oluliselt parem teha koostööd liikmesriikidega, kui nad mingisuguse, mingisuguse uue ettepanekuga välja tulevad. ma rõhutan, et mitte mingil juhul ei ole meil tarvis monopole Euroopa tasandil. võib-olla see on valdkond, kus me peaksime ka natukene rohkem tegutseme te,, tegutsema. mis puudutab standardimist, siis see on väga olulise tähtsusega paljudes valdkondades ja mul on väga hea meel, et me kõik oleme sedasama meelt, et me ei soovi täielikult avatud juurdepääsu, et me, meil on, soovime siin teatavat tasakaalu. nüüd, mis puudutab platvorme, lähenemine ei saa olla, üks sobib kõigile, sellega ma olen igati nõus ning jagavas majanduse, jagava majandusega on oluliselt suur erinevus ja minu arvates see eh, jagamine on just nimelt sellepärast oluline, et see meeldib tarbijatele, tarbijad tunnevad, et ta, nad saavad sellest tõesti kasu. siinkohal me peame olema hoolikad, et me liigselt ei reguleeri, aga aga samas tuleb ikkagi tagada võrdsed reeglid kõikidele ja liikmesriikidele jääb, jäävad siis otsustada töö ja maksustamise seadused, samuti me peame hoolitsema selle eest, et kõik asjad oleksid töökorras ja toimiksid. ma olen nõus ka väga paljude muudatusettepanekutega, mis ütlevad, et digitaalne turg tuleb teha kättesaadavaks ka puuetega inimestele. aitäh ja järgmine kõneleja ALDE fraktsioonist. suur aitäh, äh, proua esinaine, mina üritan samuti lühidalt teha. meil on nii palju muudatusettepanekuid, et neid kõiki kommenteerida on lihtsalt võimatu, aga tahan teha neli üldist laadi märkust ALDE seisukohast esiteks niinimetatud jõulupuu efekt, seda on varemgi nimetatud ja ma olen sellega täiesti nõus. ma saan aru, et soovitakse kõikidele vastu tulla ja meele järel olla, aga selle tulemusena on tekstile tehtud üle tuhande muudatusettepaneku ja see ei ole ka vastuvõetav. kui muudatusettepanekud ei ole teemakohased või kordavad juba olemasolevaid või lihtsalt on liiga vähese tähtsusega, siis ma teeksin tõesti ettepaneku fraktsioonidele, et nad vaataksid hoolega oma muudatusettepanekud üle ja mida vähegi annab, tõmbaksid, võtaksid ära ja loobuksid nendest, sellepärast et vastasel korral on tõesti olukord niisugune, et meil ei ole lihtsalt võimalik nendega tegeleda, keegi neid ei loe. nüüd e-, Euroopa Komisjonil on tõesti kahtlemata kohustus, nemad peavad saatma parlamendile selge sõnumi, millest meie saame edasi töötada, mille põhjal meie saame tulemusi saavutada. me ei tohi mitte mingil juhul anda niisugust sõnumit, et me soovime digitaalse ühtse turu tegevust aeglustada, vastupidi, ALDE on väga-väga selle poolt, et see toimiks kiiresti. teise, kolmandaks on meil tarvis niisuguseid muudatusettepanekuid, mis kindlasti kaitsevad ettevõtjaid, mis pööravad tähelepanu Euroopa Liidu õigus, seadusandlikele aktidele, li-, tihtipeale juhtub see, et sotsiaalne kaitse äh, tuleb vahele ja ma arvan, et siin ei ole see sugugi mitte võimalus meie kodanike olukorra parandamiseks ja ma olen üsna veendunud, et digitaalne revolutsioon ei saa toimuda, kui me äh, tekitame siin kunstlikult tõkkeid ja liiga palju kaitseid ning mu viimane punkt, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et mida meie soovime anda digitaalsele revolutsioonile. tegemist on tekstiga, mis pöörab tähelepanu pealmiselt innovatsioonile ja on suunatud tulevikku. see, need te leiate ka kõik meie fraktsiooni muudatusettepanekutes. me soovime võimalikult tagada olukorra, et meie erasektor oleks samuti globaalsel turul äh, konkurentsivõimeline, meil on tarvis, et meie digitaalne turg tuleks välja parimate ideedega, mitte mingit vahet ei ole, kust nad tulevad, kas äh, idufirmadest või kusagilt mujalt ja need on asjad, mis peaksid kindlasti peegelduma ka komp-, kompromissides, aitäh, proua esinaine. Cornelia Ernst. Cornelia? Cornelia Ernst järgmisena. aitäh. Äh, ma arvan, et äh, ükskõikseks ei jäta see teema kedagi, loomulikult tahame me konkurentsi edendada, sest et äh, oleks ju äh, mõtlematu, mida teha, aga küsimus on selles, kuidas teha seda ja sellepärast me peame sellega arustama, sellepärast ongi see raport ka nii oluline, me peame leidma äh, tasakaalu ühelt poolt konkurentsi esindamise vahel ja teiselt poolt põhiõiguste vahel kui me keskendume ainult konkurentsile, kuigi see on oluline, siis me Äh, läheme ainult, äh, käime ära ainult poole vajalikust teest ja seetõttu on meil äärmiselt oluline, vaatame, et me vaataksime nii võimalustele kui ka ohtudele, et need äh, mõlemad pooled leiaks selles tekstis kajastamist. ei maksa lihtsalt liiga ühekülgne olla. me peame, teame teadma, milline, milline on kõige olulisem äh, asi äh, ühtse digi, digitaalse ühtse turu juures, äh, isikuandmed, isikuandmete kaitse. isikuandmete pealt on võimalik väga palju teenida ja nagu ma ütlesin, seetõttu on äärmiselt oluline tasakaal leida siin erinevate komponentide vahel. ja ma arvan, et me peaksime olema väga rahulikult ja vaatama, mida Euroopa tasandil tõesti maksab reguleerida ja mida mitte Äh, ja äh, ma arvan, et see, sellega me peaksime tõesti väga tõsiselt arvestama, sellepärast et kui meil on liiga palju reegleid, äh, siis see võib hakata meie eesmärkidele vastu töötama. niisiis seetõttu on minu arvates väga hea, et me edendame innovatsioonisõbralikku poliitikat, et me seda toetame. me peame selgelt välja ütlema, et jah, innovatsioonile, aga meil on vaja ka andmekaitset Eh, andmekaitse peab selles dokumendis sees olema, me peame ka tehniliste lahenduste juures selle teemaga arvestama ja väga eh, oluline on see, et eh, kasutajale tõesti kinnitatakse, et tema andmed on kaitstud, see on minu arvates väga oluline ja aruteludes ei tohiks me seda ära unustanud. ja me rääkisime siin ka teistest asjadest, monopoolidest Äh, ei ole ju ükskõik, äh, kas äh, turul tegutseb ainult üks monopoolne ettevõte või on neid rohkem, meil on vaja laie, mitmekesisust, me peame ka avatud lähtekoodiga tarkvarast rääkima, minu arvates on see samuti oluline ning viimane asi, mida tahaksin mainida, on asukohapõhine piiramine, seda teemat on ka juba väga palju arutatud me oleme korra teinud ettepaneku kuulamine korraldada sellel teemal et eh, võib-olla kõik kolm komisjoni, IMCO, ITRE ja eh, kultuurikomisjon võiksid selle ühiselt korraldada, see oleks minu arvates väga oluline, sest selles valdkonnas on ka veel väga palju ebaselged ja me peame siin lahendused leidma. nii et, et minu arvates on eh, oluline leida aeg. me ei tohi lihtsalt ajasurve tõttu midagi tegemata jätnud, me peame oma tööd tegema korralikult, aitäh I suspect jury eh, jah, ma arvan, et teie komisjonil on eh, oma seisukoht nii geo-, asukohapõhise blokeerimise kui muu kohta. järgmine kõneleja peaks olema Tõnis De Jong, kas ta on kohal, ei ole? siis Indrek Tarand järgmisena. Yes, thank you uh,. If you haven't If you haven't signaled eh, kui keegi pole veel märku andnud, et soovib järgmises sõnavõtjate voorus sõna anda, siis palun andke märku, siin on äh, Eh, mõned inimesed, kes istuvad saalis, kes ei ole märku andnud, aga ma arvan, et nad tahavad sõna võtta. härra Tarand, aitäh ehm, mõlemale esimehele. Ehm, mul on üsna hea meel, et ma sõna palusin ma peaks asendama Roheliste fraktsiooni variraportööri, kuigi ma pole Rohelise erakonna liige ning peaksin asendama Julia Reedat, no kes suudaks teda üleüldse asendada aga äh, ta paluks äh, siis, palus siiski, et ma tänases arutelus paarile asjale tähelepanu juhin ja ma üritan seda teha nii kiiresti ja lühidalt ja täpselt kui võimalik. loomulikult ma tänan mõlemat raportööri ja nõnda edasi, aga jätan selle sissejuhatuse vahele, eh, sest et sisu on olulisem, te teate, et ma olen teie töö eest tänulik. kõigepealt asukohapõhine piiramine, eh, siin peaks olema nii vähe erandeid kui võimalik ning diskrimineerimine, mis põhineb inimese asukohal, on vastuolus digitaalse ühtse turu põhieesmärgiga ning eh, tegelikult eh, tekitab turu killustatust. teiseks, eh, meid huvitaks väga, et tarbijate õigused teenuste ja kaupade eest, olgu need siis ostetud online'is või offline'is, peaksid olema viidud vastavusse kaasajaga ning mitte ükski tarbija ei peaks saama madalamat kaitset sellest kaitsest, mis neil tänapäeval on Äh, kolmandaks, äh, nagu ikka, oleme me väga mures sellepärast, et Euroopa Komisjon äh, kasutab ebaselgeid definitsioone, näiteks platvormi definitsiooni ning see minu arvates mõjutab kahjulikult innovatsiooni. me ei tohi siin olla pealiskaudsed, me peame olema konkreetsed. neljandaks e, e-raamatud Äh, kolleegid, kes varem sõna võtsid, juba mainisid seda, neid äh, tuleks käsitleda täpselt nagu samamoodi nagu füüsilisigi raamatuid, nii et, et tegemist on kaubamüügiga ja mitte teenuste müügiga. ning äh, mitte mingisugust formaadipõhist diskrimineerimist, kui on jutt käibemaksuvabastustest äh,, kui sisul on käibemaksuvabastus, siis see vabastus peaks kehtima kõikidele formaatidele, olgu siis tegemist füüsiliste formaatidega või mittemateriaalsete formaatidega ja lõpetuseks minu kuues punkt, juurdepääs puuetega inimestele, iseäranis kui jutt on näiteks koostalitusvõime küsimustest ja koostalituse võime all ma pean siin silmas äh, kokkusobivust ja me teame, millised probleemid selles valdkonnas eksisteerivad. Äh, lugupeetud eesistuja, lõpetaksin äh, siiski positiivsete soovidega. kolleegid on kõnelenud siin jõulupuu efektist, et me tõesti ei saa Äh, kõiki neid ilusaid äh, asju puu otsa riputada ja siit ka minu ettepanek, jõulupuud on äh, oma loomult rohelised, nii et, et võtke rohelist ettepanekud ja jätke muud sinnapaika. Indrek, te olete minu nimekirjas kirjas, et te olete ise variraportöör ja ka Julia Reeda on raportöör, kas te tahate iseenda nimel ka midagi öelda? see jõulupuu äh, argument on minu enda oma. hästi. David Borrelli järgmisena. EFTD fraktsiooni nimel. ja siis on mul veel Marko Zullo EFTD nimel. aitäh, äh, tahaksin kõigepealt tänada raportööre, sekretäriaati kõiki neid, kes on teinud äh, väga keerulist tööd, äh, arvestades seda, kui keeruline see asi äh, menetluse ja kõige muu poole pealt on. keskenduksin kõigepealt raportööride esialgsele lähenemisele, sellele lähenemisele, mis puudutab tarbijate kaitset ühtsel turul. ma leian, et selline lähenemine on täiesti kasulik ja seda tuleks isegi süvendada. aga probleemid tekivad siis, kui me mõtleme konkreetsematele põhimõtetele, sellepärast et siin raportis Äh, seisame me silmitsi teatud juriidiliste faktidega, näiteks nagu lepingute, tüüplepingud, keelelised formuleeringud, mis tihtipeale on vasturääkivad, ma pean siin silmas näiteks asukohapõhist piiramist. mõnikord on tegemist siin legi-, legitiimse diskrimineerimisega, see väljend võib tunduda oksümooronina. niisiis Äh, mulle tundub, et iga hinna eest tuleb saavutada üksmeel äh, selleks, et äh, kõigile kuidagimoodi meelepärane olla. selleks, et meil lõpuks saaks sellele raportile võimalikult laiapõhjaline toetus. meie arvates aga on selline lähenemine ohtlik ning äh, tekib oht, et meil tekib selline kaheti mõistetav ebamäärane raport, äh, mis muudab asjad äh, pigem lihtsustamise asemel keerulisemaks ja lõpet-, lõppkokkuvõttes tekitab ainult suuremat segadust. niisiis ma paluksin raportööri, raportööre, et nad tuleks, läheksid tagasi oma esialgsete seisukohtade juurde, mis olid ambitsioonikad ja julged ning tagaksid kodanikele siis digitaalsel ühtsel turul Äh, tõesti võima-, võrdsed võimalused osaleda ning ka usalduse selle turu vastu, aitäh! enne kui annan sõna esimese vooru viimasele sõnavõtjatele, kordan, kes on kõnelejate nimekirjas äh, Roger Tanti, Grail Doughton, Griffin Nilsson, Blanco Lopez, äh, Styler, Steinfeld ja Kappel kui teie nimi ei olnud siin nimekirjas, aga te siiski sooviksite sõna võtta, siis andke märku. hästi. niisiis, ja veel üks asi me arutasime siin Sergiga ühte asja, et mõned inimesed ütleksid, et kas me peaksime hääletuse edasi lükkama, et saaks veel ühe kuulamise korraldada. ei, hääletust me edasi ei lükka. tegemist ei ole lõpliku hääletusega, tegemist on äh, Äh, parlamendi võimalusega oma seisukoht välja öelda enne, kui komisjon konkreetsema ettepaneku teeb ja seetõttu me peame hääletama sellel aastal, seda tuleb teha äh, ideaalis detsembris ja me ei saa hääletust edasi lükata. Äh, loomulikult me võime ekspertidega rohkem kuulamisi korraldada, kui juba õigusloomealane ettepanek tuleb ja hakkame selle kallal tööd tegema. aga Eh, seda eh, võime siis eh, teha lisaks sellele, aga hääletust me edasi ei lükka. ja nüüd esimese vooru viimane kõneleja on Barbara Kappel, aga teda ei ole kohal. seega on kõik fraktsioonide nimel sõnavõtjad sõna saanud ja nüüd hakkab koosolekut juhatama härra Puusek. aitäh, Viki! ma olen tõesti nõus, et me peaksime hääletama nii nagu ette nähtud. meil tuleb ära teha väga palju tööd ja suur aitäh kõige selle eest, mida te siiani olete teinud. tahaksin tänada nii variraportööre kui ka loomulikult mõlemat raportööri. nagu te teate, jah, ma oletan, et mõned kompromissid on juba valmis, aga mitte kõik, nii et, et teil seisab ees veel tohutu suur töö. aga ma võin teile kinnitada, et ITRE komisjonis meil Äh, oli Energialiidu ähm, raport täna hääletusel, me peaaegu kaks tundi seda hääletasime ja kõik läks hästi, ei mingeid probleeme. ainult kaks tundi tuli hääletada. ja suure häälte enamusega see raport lõpuks vastu võeti. meil oli väga palju kompromissmuudatusettepanekuid, viiskümmend kuus vist niisiis äh, aitäh siis teie töö eest ja nii nagu Viki ütles ja aitäh Viki selle koosoleku juhatamise eest, läheme siis teise sõnavõttude vooru juurde, kus saavad sõna nõndanimetatud muud kõnelejad. ja härra Rochefort kõigepealt, äh, kes esindab IMCO komisjoni. jah, härra Rochefort, palun. aitäh, esimees. Äh, raport peaks lõppkokkuvõttes äh, Äh, tõesti tooma mingeid värskeid ideesid, sellepärast et see, mida me teeme, on Euroopa Liidu jaoks oluline, olgem ausad äh, me praegu käib äh, konkurents kogu maailmaga, Euroopa on silmitsi Aasiaga, USA-ga ja me peame olema tugevad ja ütleme ka otse välja, Euroopa on pigem praegu olnud mahajääja rollis digitaalsektoris meil ei ole, Euroopas ei toodeta seadmeid, mis eh, võimaldavad digitaaltehnoloogiat kasutada, need seadmed tulevad väljastpoolt ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me jah, oleksime siin raportis küll optimistlikud, aga see peaks olema siiski voluntaristlik raport me peame rõhutama eh, kõiki neid asju, mis on eh, olulised, et Euroopa oleks digitaalne Euroopa, mis loob töökohti, kuhu tulevad investeeringud, kuhu tulevad erasektori investeeringud ja eh, meil on vaja näiteks rohkem selliseid fonde nagu Euroopa strateegiliste investeeringute fond aga see mudel, mis meil on, peab olema ka kaasav, me peame arvestama kogu ühiskonnaga ning seetõttu ma leian, et oleks vaja, et me tagaksime selle, et kõik eurooplased eh, oleksid pädevad eh, digitaalses vallas, olgu tegu siis tarbijate, VKE-dega, et kõik need eh, inimesed suudaksid tegutseda digitaalses maailmas. ja loomulikult meie poliitikud, mis on meie ülesanne, meie peame hoolitsema selle eest, et kodanikud oleksid kaitstud Äh, mina äh, ei taha samuti ülereguleerimist Euroopa tasandil, aga tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale, et kui me vähemalt minimaalselt asju ei reguleeri, siis jõuame üsna kiiresti sellesse olukorda, kus liikmesriigid või regioonid hakkavad ise asju reguleerima ja siis oleksid need reeglid väga erinevad. vaadake, mis praegu toimub Uberiga näiteks. me näeme, kus ühes linnas, ühes regioonis kehtivad reeglid, mis on täiesti erinevad teises linnas kehtivatest ja see ei taga sidusust. ja mis puudutab USA, usaldust, siis on väga oluline, et see asi toimib, näiteks kui e-kaubandus kasutusele tuli, siis paljud ettevõtted ei taha tahtnud sellega tegeleda, sest nad kartsid julgeoleku pärast, nad kartsid, et maksekanalid pole piisavalt turvalised. nii et, et usaldus on midagi, mis algusest peale on äärmiselt oluline, sellepärast et need suured muutused ühiskonnas, see neljas tööstusrevolutsioon, mis on ka ühiskonda puudutav revolutsioon, oleks oluline, selle eest peame hoolitsema ja lõpetuseks tahaksin tänada veel raportööre, ma ei tea, kas see tekst on pikk või liiga pikk või mis iganes, aga ma usun, et eh, see tekst peab olema üsnagi üksikasjalik, sellepärast et selline on see sektor, mida see raport käsendab. aga detailid ei ole alati just halvad. Eh, väga oluline on, et see, et see tekst oleks sidus ja sidusus ei ole vastuolus sugugi selle põhimõttega, et siin toonitakse, tuuakse eraldi välja mitmeid sektoreid ja lõpetuseks äh, Äh, üks kolleeg rääkis siin jõulupuust, jah, praegu on juba jõulude aeg, äh, aga äh, jah, minule tegelikult ei meeldi, et see puu on roheline, mulle meeldib, et see oleks ehteid täis. niisiis ja kui kuusk on ilusasti ehitud, siis see on ju väga tore. aitäh, kallis kolleeg. jah, me nägime nõndanimetatud muudele kõnelejale ette kaks minutit, aga ma unustasin selle alguses ära öelda, nii et, et teil vedas aga nüüd eh, ehk järgnevad kõnelejad piirduksid kahe minutiga ja proua Moody, palun. tänan, esimees. suur tänu raportööridele ja variraportööridele selle suuremahulise töö eest, mis te olete ära teinud. mina omalt poolt soovin välja tuua järgmised elemendid ja tegelikult on ka eelkõnelejad juba neid puudutanud esiteks, meie ülesanne on mitte ainult veelgi üle kinnitada neid punkte, mis siin on välja käidud, vaid me peame ka täitma erinevad lüngad ja tühimikud ja üks selline lünk ongi see, et me oleme hetkel silmitsi nõndanimetatud uue majandusmudeliga. seega on ääretult oluline, et meie oma tegevuses esindaksime ennekõike kodanikke ja olulised on just järgmised valdkonnad, kõigepealt selle üldine lairibaühenduse, selle tagamine, siis erinevate oskuste tagamine, lisaks tuleb äh, tagada inimestele võimalus õppida äh, ka töö kõrvalt, tuleb tagada elukestev õpe ja veel üks asi, tõepoolest, kui me tööhõive aspekti ka kaasame sellesse kõigesse seoses digitaalse ühtse turuga, siis siin tekib tõepoolest jõulupuu efekt, aga see on väga tähtis ja meie seadusandjatena peame võtma arvesse ka mõju tööhõivele, mõju ühiskonnale. kui me seda ei tee, siis see teema ei leia õiget käsitlust, aga väga oluline on, et antud teemat õigesti käsitletaks. suur tänu! ja palun, härra Tanti, IMCO komisjon. suur tänu, esimees. mina soovin samamoodi kaasraportööre tänada ma arvan, et see suur muudatusettepanekute arv, mis esitati, on hea märk sellest, et parlament on pühendunud oma tegevusele ja teiseks, et tegemist on väga tähtsa teemaga. nii et ma loodan, et meid ootab ees väga tõhus tänu raportööridele kokkuvõtete eest ja mina isiklikult soovin keskenduda sellele, mille osas ma muudatusettepaneku esitasin nimelt tõsi on see, et digitaalse ühtse turu puhul me läbime räägi sellist äh, Äh, sellist mõistet, mis hõlmab ühisturgu tervikuna. ja meie ettevõtmise eesmärk peaks olema tugevdada neid meetmeid, mis aitavad turgu hallata ja mis tõhustavad piiriülest kaubandust kui nüüd vaadata konkreetselt digitaalset ühtset turgu, siis kui meil on selline homogeenne turg olemas, siis kindlasti tõhustab, panustab tootmise kasvu tööstuses, lisaks saavad sellest kasu VKE-d, samuti aitab see tugevdada teenuste sektorit ning aitab paremini kaitsta ka tarbija huve, tagab ka parema konkurentsikaitse ja kui nüüd tuua välja minu poolt esitatud muudatusettepanekud, siis ma tahan veel paar elementi teie jaoks välja tuua. esiteks, me peame kindlasti keskenduma nendele uuendusvõimalustele, mida osalustarbimise puhul on välja pakutud, see on väga tähtis. me peame arvesse võtma ka seda, et me ei seaks kuidagi ohtu traditsioonilisi tööstusharusid, vaid et me lihtsalt avaksime nende jaoks ka uusi võimalusi lisaks lisaks äh, tuleb äh, tagada võrdne võimalus väljaõppeks ehk et äh, lisaks kõikidel ühtse turu osalistel peavad olema samaväärsed fiskaalsed võimalused ja samad tingimused peavad kehtima kõigile, ükskõik kust see kasum tekib. ja mis puudutab asukohapõhist piirangut, siis tõepoolest osad asukohapõhised piirangud on absoluutselt ebaõiglased ja diskrimineerivad meie tarbijat ja diskrimineerimine tuginebki sellele, et see on asukohapõhine. siinkohal me peame rohkem investeerima julgeolekusse ja tagama õiguste kaitse, tagama võrgustike kaitse, andmete kaitse. oluline on tagada tarbija usaldus süsteemi vastu ja kui tarbijal on usaldus praegu kehtiva süsteemi vastu olemas, siis me peame sellise usalduse tekitama ka uue digitaalse süsteemi suhtes. ja lõpetuseks e-valitsusest e. E-valitsus on meie jaoks oluline, meie enda valitsus on juba öelnud, et see on tõhusam ja ka positiivsem kodanike jaoks. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. Ruža, palun. Thank you very much um tänan, esimees. jah, ma üritan teha lühidalt. kui me nüüd vaatame, kui kiiresti meil õnnestus leida lahendus rändlustasude küsimusele, siis äh, ma eeldan, et me jõuame ka leida mõistliku aja jooksul lahenduse teenuste osutamisele veebipõhiselt ja piiriüleselt, seda just praegusel muutuval ajastul. tarbijad ja ettevõtjad ootavad, et me selle teema lahendaksime meil on mitmeid muudatusettepanekuid esitatud, ka mina olen neid esitanud ja ma tõesti loodan, et raportöörid suhtuvad neisse tõsiselt ja siin on ka kompromissettepanekuid juba olnud, aga me peame selle teema lahendama, et kas me otsustame piiridega Euroopa kasuks või piirideta Euroopa kasuks, aitäh! suur tänu teile. proua Kreia, palun ITRE nimel. aitäh, esimees, ka mina teen väga lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada kogu südamest raportööri, nad on teinud tõesti suurepärast tööd raportis on üks punkt, kus raportid räägivad ühisest Euroopa telekommunikatsioonisektori reguleerivast. mina leian, et see on vale tee. meil on olemas PERIK Euroopa agentuur, mis on teinud üsna head tööd. meil on olemas ka liikmesriikide reguleerivate asutuste koostöö PEREK-iga ja see on tõesti hästi toimiv koostööviis ning ma Äh, arvan, et asja, mis toimib, äh, ei tohiks ära kaotada, nii et, et me peaksime selle süsteemi juurde jääma, me võime loomulikult arutada, kas me peaksime selle äh, asutuse kompetentsi laiendama, kas näiteks pereki büroo vajaks täiendavat personali, aga seda süsteemi täielikult muuta ja ühtset Euroopa reguleerivat asutust luua, minu arvates on see antud hetkel vale tee ja meie fraktsioon on selles osas täiesti ühel meelel, aitäh! suur tänu teile! ja härra Danton IMCO komisjoni esindajana. suur tänu, täna on kaasraportöör ähm, hea töö eest ja erinevate osapoolte kaasamise eest. ka mina esitasin mitmeid muudatusettepanekuid erinevate teemade kohta ja toon välja järgmised äh, küsimused. kõigepealt see, et me ei soovi Euroopat kui kindlust ükskõik, kas me räägime siin digitaalsest sisust või mitte, siis me ei tohi Euroopat ülejäänud maailmast ära lõigata. digitaalne maailm üleilmastub üha enam ja enam ja Euroopa ei tohi muutuda siinkohal perifeeriaks. vastasel juhul me kaotame töökohti ja karistame omaenda tarbijaid. just üksikisik on kõige olulisem meie jaoks. me muidugi mõistame, et digitaalne revolutsioon annab üksikisikutele ja tarbijatele täiendavaid võimalusi, poliitikud ei tohi nende teele ette jääda, me vajame suuremat äh, porditavust ja tarbija peaks äh, saama parema juurdepääsu erinevatele sisuelementidele ja need blokeeringud, mis praegu on lisatud sisule, need pärsivad tarbija võimalusi ja see loomulikult äh, kahjustab erinevaid tööstussektoreid, eriti loovtööstust ja mul on nüüd järgmine küsimus, et meie praegust koosolekut kantakse ka üle, kas siin kehtib ka asukohapõhine piirang või näevad kõik maailmas meie praegust koosolekut? ma eeldan, et kõigil üle maailma on võimalus praegu seda ülekannet kuulata ja vaadata, aga kas see ikka on nii? ja kui seda on võimalik kõikjal vaadata, siis äh, äh tegelikult äh, siin tekibki küsimus, et kas me tagame selle võimaluse või mitte, kas me teinekord blokeerime selliseid ülekandeid või mitte. mis puudutab osalustarbimist, siis ka siinkohal tuleb piire kõrvaldada, selle asemel, et uusi takistusi seada. kuidas me saame Uberi tegutsemist keelata osades linnades või riikides? see ei viita ühtsele turule, kui me seda keelame. see on ühtse turu mõt-, mõistega absoluutselt vastuolus ja muide, osalustarbimise juures üks kõige olulisemaid elemente on see, et osalustarbimine on väga tõhus siin on äh, nõudlus ja pakkumine kenasti tasakaalus ja mis puudutab majanduskasvu soodustamist ja ettevõtluse soodustamist, siis kõigil peaks olema võimalik oma ettevõtet luua ühe päevaga veebipõhiselt ja kui see peaks võtma kauem aega kui üks päev, siis see juba raskendab ettevõtlusega algatam-, al alustamist ja kokkuvõtteks äh, me ei soovi näha Euroopat kindlusena, aga soovime panustada ettevõtlusesse ja üksikisikute soovide täitmisesse, aitäh! Um, suur tänu teile! proua Rosio, palun. aitäh, esimees jah, need suured eesmärgid, mis meil on välja kuulutatud seoses digitaalse ühtse turuga, on sellised, et neid on raske mitte toetada, majanduskasv, siseturu konsolideerimine, sellest kõigest sündib tarbijatele kasu, aga Ehm, me peame tõesti eh, minema siin ühtlustamise teed ja me ei tohi eh, ühtlustada ainult juurdepääsu seenustele, võib-olla peame ühtlustama ka majandustingimused, sotsiaalmajanduslikud tingimused, töötajate töötingimused, kogu selle sotsiaalse sfääri, eh, sellepärast et kui me räägime täna sellest osalusmajandusest, siis Äh, räägitakse lihtsalt, et äh, tahetakse sotsiaalkaitse vallas, töötajate õiguse vallas ainult miinimumstandardid sisse viia. nii et, et ma arvan, et meil kõigil on kohustus äh, hoolitseda selle eest, et sotsiaalsed probleemid, keskkonnaprobleemid on konkurentsivõime ja majanduskasvuga seotud ja siis, mis puudutab autoreid, siis autoriõiguste küsimus peaks olema samuti kesksel kohal ning eh, eh, selleks, et eh, konkurentsi teatud sektorites edendada, jah, täna väga palju internetis tegutsevad inimesed, kes tegelikult ei ole eurooplased ja kes lõikavad väga suurt kasu sellest loomemajandusest. eurooplased on aga sattunud vägagi ebakindlasse olukorda, nii et, et autoriõigu, autoriõiguse küsimus, autorite töö tasustamine peaks olema samuti kesksel kohal ja äh, me ei tohiks ära luua sellist liikmesriikide vaheliste õiguste konkurentsi. Äh, võib-olla päritoluriigi põhimõte on minu arvates üks vale tee, meil on vaja tõelist ühtlustamist, meil on vaja äh, Euroopa tasandil õigusakte, mis, millega seda tehakse ja me ei saa lubada mingeid konkurentsi ka siis sotsiaalküsimuses, maksustusküsimuses, meil on siin karjuvaid näiteid, mida on teistes komisjonides arutatud nii et, et minu arvates, kui me läheme seda teed, siis me ei saa luua ühtset digitaalset turgu, aga sellist turgu meil oleks vaja, aitäh. suur tänu teile, hea kolleeg ja nüüd palun proua Kriivin. tänan, esimees, soovin tänada ka raportööre praeguseks ära tehtud töö eest. soovin toetada eelkõnelejaid. tõepoolest, meie ülesanne on tagada see, et meie kodanike tööhõivealased sotsiaalsed õigused on kaitstud ja seda ka digitaalse ühtse turu raames. juurdepääs peab olema tagatud ka kõige haavatavamatele sotsiaalsetele gruppidele, ka isikutele kõige äärepoolse, poole, äärepoolsematel aladel näiteks Lancashire'is Cumbria piirkonnas on vastavad juurdepääsud äh, oluliselt madalamal tasemel kui mujal. peame tagama ka vajaliku väljaõppe, oskuste omandamise võimalused, et kodanikel oleks juurdepääs äh, parematele töökohtadele ja seda tänu digitaliseerumisele. suur tänu teile ja nüüd järgmine kõneleja samamoodi ITRE komisjonist. härra Lopes, palun suur tänu. ma pean kohe kalanduskomisjonis sõna võtma, ma olen seal raportöör, nii et tõesti tõttan mujale ja tänan, et andsite mulle praegu võimaluse sõna saada. tänan kaasraportööre nende tehtud töö eest selge on see, et äh, meie fiskaalmaailma ja digitaalse maailma vahel on selge seos olemas ja me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et kasutada ära neid võimalusi, mida digitaalne maailm meile pakub, et neid veelgi edasi arendada. selge see, et digitaliseerumine on peatamatu, aga meil on tarvis siin ikkagi teatud kaitsemeetmed paika panna, mis aitavad selle negatiivse poolega võidelda võt-, näitena võin tuua siin, et äh, kasutati ju seda petutarkvara Volkswageni heitkoguste, äh, heitkogustega manipuleerimiseks. aga samamoodi tuleb tagada juurdepääs erinevatele haavatavatele ühiskonnagruppidele, juurdepääs peab olema tagatud vanemaealistele inimestele ja me peame vältima digitaalse lõhe süvenemist jah, me oleme siin ehitamas üles uut kaasaegset ühendust, aga meil on tarvis väga selget lähtebaasi digitaalse ühtse turu jaoks, et kõik pooled oleksid kaasatud, et meil oleks äh, paigas stabiilne raamistik oma digitaalse ja loova tööstuse jaoks selge see, et äh, kõik ei suuda digitaalse revolutsiooni väljakutsetele iseseisvalt üksinda välja astuda positiivne on see, et siin on juttu sellest, et kõik tuleb kaasata digitaalse arengu etappidesse, et me peame siin kaitsma tarbijaid, looma stiimuleid VKE-de idufirmade jaoks, kes tegutsevad digitaalvaldkonnas. ja eriti peame neid toetama, kui nad tegelevad pilveandmetöötlusega, tegelevad teadusuuringutega. aga mulle näib, et siiski päris palju tööd tuleb veel ära teha ennekõike pean ma silmas seda, et tuleb ajakohastada intellek-, intellektuaalomandi õiguste raamistikku. selle kaasajastamise teema on tegelikult juba tõstatatud. ja kui me räägime siin just sellest sisust ja sisu edastamisest, siis millised on need vaheetapid siin, millised on võimalikud platvormid ja ka see spektrumi eraldamise võimaluse tagamine on ääretult oluline, selles osas tuleb veel tööd teha ja komisjon loomulikult kaasab selle tervikpaketi ja ilmselt arutame seda ka ise lähitulevikus. suur aitäh teile siin viibimise eest ja lubage mul teile meenutada, kolleegid, et meil on väga suur äh, komisjonide klaster, IMCO on juhtivkomisjon, äh, samuti saja viiekümne nelja alusel mitmed äh, komisjonid jure ja libe ja samuti lihtne arvamus tuleb ECONilt, transpordilt ja kalanduskomisjonilt, nii et kokku on meil seitse komisjoni kaasatud sellesse tegevusse olulise tähtsusega suurt komisjoni ja järgmine kõneleja härra Nilsson IMCO-st. suur aitäh digitaliseerimine pakub hiiglaslikke võimalusi nii ettevõtetele kui tarbijatele ühtemoodi. aga ma arvan, et väga oluline on komisjonile saata väga selge sõnum, et me nende uute nutikate ettevõtluslahendustega ei saa rahul olla, kui kaasatud ei ole sotsiaalsed küsimused. ja loomulikult saavad suurematest võimalustest kasu ka mitmed avaliku sektori ettevõtted, näiteks äh, maksuametnikel on lihtsam kontrollida äh, maksude maksmist, mis omakorda panustab heaolu ühiskonna tagamisse. me ei peaks mitte ainult äh, heaks kiitma nutikaid ettevõtlusmudeleid ja ütlema, et VKE-d, tulge siia, tulge meie juurde, meil on siin teie jaoks uus digitaalne maailm, teil ei ole tarvis enam makse maksta, teil ei ole tarvis maksta mingisuguseid sotsiaalseid makse, seda me oleme juba näinud, kuida-, mis siis saab ja meie ei saa seda kindlasti toetada. aitäh ja nüüd härra Schemfurt IMCO komitee eest. suur aitäh digitaalne turg ei ole ei Euroopa ega Ameerika oma, see on täiesti üleilmne turg, sest meil on ta lihtsustamiseks põhimõtteliselt kaks ideed. esiteks tuleks turgu kaitsta, see on üks lähenemine, me peame mõtlema tarbijate ja kasutajate õigustele. ja see on siis Ameerika lähenemine. ning teine lähenemine, mis on pigem euroopalik lähenemine, on turuosaliste, kõigi turuosaliste õiguste kaitsmine. kui me vaatame digitaalset turgu, siis me võime öelda, et Euroopa tegelikult hakkab kaotama, meil on liiga palju tururegulatsioone ja niisugune liigne regulatsioonide hulk võib teha meid konkurentsivõimetuks mitte ainult võrreldes Ameerika Ühendriikidega, vaid ka teiste maailma osadega, sellepärast et teistes riikides neid nii palju ei ole. ja mitte keegi ei soovi oodata kümme põlvkonda, enne kui nad kuskile jõuavad, kogu maailm, kogu ülejäänud maailm üritab äh, konkureerida Euroopa ja Ameerikaga ka teistes valdkondades, mitte ainult digitaalvaldkonnas. ja kui me sellest aru ei saa, siis me jätkame ikka oma õigusloomeliste aktide tootmist, aga samas seda konkurssi teiste maailma osadega me ei võida. seda näitab juba e, kaasaegsete idufirmade turg neid luuakse tihtipeale pigem Ameerika Ühendriikides kui Euroopas ja need, kes ongi Euroopas asutatud, väga sageli kolivad Ühendriikidesse üle, sest et sealne ettevõtluskeskkond on parem. seega me peame mõtlema, kuidas luua ka ettevõtjasõbralik turg, mitte ainult kasutajasõbralik turg. suur aitäh, kolleeg ja nüüd proua Kallan. Thank you, Chair. Um, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül hasznos vita, és nagyon örülök, hogy másod... Ma arvan, et tegemist on äärmiselt olulise ja kasuliku aruteluga. Eriti me, teeb mulle rõõmu, et äh, me arutame seda teemat juba teist korda, aga me peame ikkagi meeles pidama, kes on need, kes eelkõige digitaalsest turust kasu saavad. Euroopa ettevõtjad ja Euroopa kodanikud. selleks, et olukord niisugune oleks, peame me üritama võimalikult hästi kasutada ära olemasolevaid võimalusi ja säilitama oma pot potentsiaali. ma tahan pöörata tähelepanu ka andmekaitsele, sellepärast et andmetega on seotud nii võimalused kui ka ohud. Euroopa ettevõtete maa, andmehaldus tegelikult määrab selle, kui konkurentsivõimelised nad on, kuigi me kõik oleme nõus, me oleme nõus sellega ju, et infos on alati jõud ja info, see tähendab ka andmeid. me üritame siin maailma tasandil konkureerida, Euroopa ettevõtted peavad seda tegema ja praegusel hetkel meil selles üleilmses konkurentsis liiga hästi ei lähe. selleks, et me suudaksime globaalses konkurentsis paremini toime tulla, peame me muutma oma andmekaitseseadusi ja peame olema oluliselt pragmaatilisemad oma andmekaitsereeglitega. mul oleks tõeliselt hea meel, kui ma näeksin, et see raport panustab täpselt nagu ütles ka minu eelkõneleja, sellele, et Euroopa ettevõtted muutuvad konkurentsivõimelisemaks ja jõuavad Ühendriikide ettevõtetele järele, sest et me tahame näha Euroopas konkurentsivõimelisemaid ettevõtteid, tahame näha rohkem idufirmasid, rohkem innovatiivseid VKE-sid. ja me ei soovi seda näha lihtsalt paberil, vaid tegelikus elus ka. suur tänu ja proua Šap! Äh, aitäh, äh, esimees, ma kuulasin seda arutelu väga tähelepanelikult ning minu arvates on raport tõesti väga heaks aluseks, kolleegid on esitanud üle tuhande muudatusettepaneku ja mulle tundub, et need muudatusettepanekud vajavad äh, kaalumist, mulle tundub, et kaks valdkonda äh, Äh, on sellised, mille kohta peaks küsima, kas nad siin raportis peaksid äh, suuremat rolli määrima, näiteks äh, kõik see, mis puudutab tööandjaid, töövõtjaid, töötingimusi, see on ju kõik seotud digitaalse ühtse turuga see tekitab probleeme, see tekitab muresid, aga see ei ole loomulikult selle raporti lähtepunktiks Äh, äh, ja äh, veel üks valdkond, mille osas on küsimusi, on maksupoliitika, sellepärast et digitaalses keskkonnas toimub maksustamine ju hoopis teistmoodi kui klassikalise majanduse puhul. aga põhimõtteliselt ma mõtlen, et raporti peamine sõnum peab olema selle, selline, et me parlamendina ütleme selgelt välja, et me soovime võrdseid tingimusi kõigile teenusepakkujatele Euroopas, ükskõik kust nad tulevad, nad peavad üksteisega õiglasel alusel konkureerima ja me vajame äh, ühtseid reegleid äh, kõigi jaoks, et äh, kõikidel teenustepakkujatel nii digitaalses maailmas kui klassikalises maailmas oleks samasugused reeglid ja loomulikult tekib küsimus, kas meil on vaja uusi reegleid, võib-olla peaksime küsima, et milliseid vanu reegleid me peaksime uuesti läbi vaatama, et kõigil oleksid tingimused äh, ühesugused. mulle tundub, et see oleks kõige olulisem sõnum ja ma arvan, et selles osas peaksime me parlamendis kiiresti ühtse seisukoha välja töötama ja tahaksin kolleege sellele üles kutsuda, aitäh. Thank you very much and madam Stiller. proua Stiiler järgmisena, aitäh ja aitäh, et te andsite mulle võimaluse Äh, ma tean, et väga palju on juba öeldud äh, täna pärastlõunal ja väga oluline on, et digitaalne ühisturg, äh, ühtne turg tõesti toimima hakkaks, aga tuleksin selle juurde, mida andmete kohta öelda. ma arvan, et digitaalses maailmas need andmed, mida me loome, nende maht suureneb kogu aeg, me jõuame tohutute andmemahtudeni paarikümne aastaga Äh, niisiis äh, äh, väga oluline on selle kõigega arvestada, me peame arvestama selle taustaga ja me peame ka arvestama, et andmekaevandamine võib olla väga kasulik, minu Soome kolleeg rääk-, mäletab, kuidas me kohtusime teadlastega, kes rääkisid, kui oluline see valdkond on ja me saame operatsioone sadu kordi tõhusamaks äh, muuta, kui me andmekaitse küsimuse korralikult lahendamine ja äh, see on äärmiselt oluline, see on äärmiselt oluline, kui me lahendame andmekaeve küsimuse, see äh, täna pärastlõunal seda teemat eriti käsitletud ei ole ja toon ühe näite, üks farmaatsiaettevõte kasutas äh, Eh, andmekaine meetodeid, et saada infot eh, tuhandete eh, patsientide kohta ühe päevaga. kui seda oleks tehtud muul moel, siis oleks selleks kulunud aastaid, nii et, et kujutage ette, kui palju aega on niimoodi või kokku võimalik hoida, nii et, et teadusuuringute seisukohalt on selline asi tõesti väga oluline, nii et, et me ei tohiks siis selle teemaga tegeledes ka andmekaeve olulisust silmist kaotada, aitäh! aitäh! ja nüüd kuulaksime ära ka Euroopa Komisjoni seisukoha. Euroopa Komisjon on ju teatise autoriks. härra Gerard de Graaf digitaalse majanduse ja digitaalse ühtse turu koordineerimise direktor eh, DG Connectist on meil siin Äh, aitäh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, me jagame aega äh, oma kolleegi Mariann Krubeniga äh, majanduskasvu peadirektoraadist. mõningad üldised märkused, me tervitame seda arutelu jah, see keskendub tõesti õigetele teemadele, me saame aru, et teema on pakiline, parlament tahab, et komisjon parlamendi seisukohti teada saab nii kiiresti kui võimalik ning ma, me saame ka aru, et see on osaks kõigest sellest, mis toimub globaalsel turul. mul on üks konkreetne märkus, äärmiselt oluline on mõelda meetoditele. meil on killustatus ühtsel turul ning küsimus tuleks esitada niimoodi, kuidas selline asi sai üleüldse juhtuda ja kui me vaatame viimaste aastate õigusloomet, siis ähm, me oleme tihtipeale saavutanud kokkuleppe miinimumharmoniseerimise äh, osas, mis tähendab seda, et liikmesriikidel on võimalik minna ka kaugemale, aga samas ühtse turu eesmärk peaks olema ju see, et kakskümmend kaheksa reeglit asendad, riigireeglid asendatakse ühtsete reeglitega aga tihtipeale tuleb niimoodi, et kahekümne kaheksa liikmesriigi reeglitele tuleb veel üks komplekt otsa, nii et, et meil on kakskümmend üheksa erineku, erinevat reeglistikku. nii et, et meil on vaja rohkem ühtseid reegleid, võrdseid tingimusi, ausat konkurentsi ja kui vaadata asjale ühtse turu äh, tarbijate vaatevinklist, siis neil ei oleks mitte üksnes usaldust, et neid online ja offline võrdselt koheldakse, vaid neil on usaldus ka, et neid koheldakse võrdselt, kui nad ajavad äri teistes liikmesriikides, kui on tegemist idufirma või VKE-ga, siis ega nemad teavad, et nad saavad äh, äh, tugineda ühtsetele reeglitele ja nad ei pea kakskümmend kaheksa korda otsast peale alustama selleks, et edukaks Euroopa ettevõtteks saada. nii et, et kui ollakse suur äh, ettevõte, siis saab jällegi kasutada pilveandmetööstust ja kõiki neid muid võimalusi selleks, et mastaabisäästu saavutada, nii et, et seda kõike tuleks ka silmas pidada ja nüüd ka asukohapõhine piiramine, komisjon tegeleb selle teemaga väga tõsiselt, me teeme vahelt asukohapõhise piiramise ähm, äh, ka, äh, mida tehakse autoriõiguse kaitseks, komisjon järgmisel kuul esitab ka konkreetsed ettepanekud portatiivsuse kohta, millele teatud inim-, äh, inimesed viitasid ja siis on veel selline ähm, asukohapõhine piiramine, mis ei ole autoriõigusega kuidagi seotud ja järgmisel aastal esitame konkreetsed ettepanekud ka selle kohta, mis puudutab nüüd platvorme, siis jah, need definitsioonid on huvitavad aga veelgi olulisem on äh, vaadata, milline on see probleem, mida me üritame lahendada, kas sellist probleemi üleüldse on ja kui on probleem, mis vajab lahendamist, kas siis on Euroopa Liit parim koht selle probleemi lahendamiseks? me ei leia, et äh, arutelud definitsioonide üle iseenesest on eriti huvitavad, võib-olla meil õnnestub leida ühine definitsioon, aga siis me jällegi võib-olla leiame, see definitsioon on mõttetu, sest see katab niivõrd palju erinevaid asju jah, loomulikult platvormid, nagu mõned liikmesriigid ütlesid, on juba olemasolevate õigusaktidega kaetud. me vaatame näiteks platvormide rolli elektroonilise side läbivaatamise audiovisuaalse meedia eh, teenuste kontekstis ja samuti autoriõiguse kontekstis. niisiis, ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile. aitäh eh, teile ja nüüd proua Marian Gruben, äh, digi-, ühtse turu digitaliseerimise üksuse juhataja äh, majanduskasvu peadirektoraadist. aitäh! mina tahaksin lisada mõned märkused kahe asja kohta, millele viitasid mitmed kõnelejad. Äh, kõigepealt tööstuse digitaalne muutumine, paljud leidsid, et Äh, seda teemat polnud äh, digitaalse ühtse turu strateegias võib-olla piisavalt rõhustatud. Äh, komisjoni asepresident Katainen ütles hiljuti, et ta kavatseb vaadata erinevaid asju, mida selle tööstuse digita-, digitaliseerumise vallas juba tehtud on ja hoolitseda selle eest, et me läheneme sellele eesmärgile sidusamalt Äh, jutt käib investeeringutest, mis tulevad erinevatest rahastamisallikatest, äh, seda tööd, mis meil käib andmemajanduse, andmete omandiõiguse üle ja samuti äh, kõik see töö, mis on seotud standardiseerimise ja koostalituse või võimega ja samuti digitaalsete oskuste arendamine, nii et, et me tahaksime kõiki neid teemasid palju põhjalikumalt käsitleda, käsitleda neid erinevaid pakette ja parandada siis ähm, äh, seda osa, mis puudutab digitaalse, majanduse digitaliseerumist. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, ühtse turu strateegiat, mille komisjon äh, võttis vastu, siis sellel uuel majandusel on seal väga oluline rõhk ning me oleme pühendanud sellele terve peatüki ja see käsitleb siis sama teemat, mida digitaalse ühtse turu strateegia ja järgmise aasta keskpaigas tahaksime äh, esitada siis Euroopa strateegia selle uue majanduse jaoks ning see selgitaks siis juba olemasolevaid reegleid ning paneks paika ka seireraamistiku, et me saaksime vaadata ja mõõta seda, mida tegelikult majanduses praegu toimub, sest nagu mõned kõnelejad ütlevad, me oleme alustanud olukorra uurimist ning meile tundub, et uute ärimudelite potentsiaal on tohutult suur positiivne energia, innovatiivsus, kõik need uued asjad, mida seal välja töötatakse ja samuti võimalused, mida eh, see pakub tööturule tagasi tulemiseks, see, kuidas see ettevõtlust edendab, see kõik on loomulikult äärmiselt oluline meie jaoks, kui me tahame tõsiselt suhtuda töökohtade loomisse ja majanduskasvu aga samas, nagu paljud ütlesid, meil on ka äh, väljakutseid ja ohte, millega tuleb arvestada, paljud äh, osapooled tulevad meie juurde ja räägivad, et õiguslik äh, õiguslikust aspektist pole kõik selge, ei ole selge, kuidas reegleid kohandatakse, reeglid on ebaproportsionaalsed, ei ole eesmärgipärased ja väga palju räägitakse ka reguleeriva raamistiku killustatusest ja erinevustest liikmesriigiti Äh, ja loomulikult ähm, äh, kurdetakse ka selle üle, et äh, võrdseid tingimusi ei ole, liikmesriigid muretsevad maksutule pärast, sotsiaalkindlustusmaksete pärast, tööõiguse pärast. nii et, et me oleme kõikidest nendest probleemidest vägagi teadlikud ning me jätkame oma uurimistööd. me korraldame terve rea seminare liikmesriikides, räägime ettevõtjatega, kes selles uues majandusharus tegutsevad ning äh, tuginedes äh, sellele, äh, mida teie teete, teie tööle, me loodame, et meil õnnestub välja leida, välja töötada ühised lahendused, hoolitsemaks selle eest, et me loome ettevõtetele õiguskindluse, meil on olemas reguleeriv, selline reguleeriv raamistik, mis edendab töökohtade loomist ja majanduskasvu ja me võimaldame ka kodanikel ja tarbijatel uutest valikuvõimalustest kasu saada ning lõpetuseks me väldime ühtse turu edasist killustumist selles valdkonnas sest et kui asi nii on, siis kõik need paljutootavad idufirmad oma tegevust laiendada ei suuda, aitäh. aitäh ja anname nüüd jälle sõna raportööridele ja kõigepealt proua Kephart. aitäh, esimees. see oli tõesti väga huvitav ja põnev arutelu, mis meil praegu oli ning tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid, ma arvan, et sellest arutelust me saame midagi head välja töötada ja kõigepealt nõustuksin eh, härra Puuseki ja proua Fordi konstanteeringuga, et hääletust ei saa mitte mingil juhul edasi lükata, selle vastupidi, me peame hoolitsema selle eest, et me väga kiiresti parlamendi seisukoha välja töötame et eh, Euroopa Komisjon teab, milline on parlamendi seisukoht ja saab seda ka kasutada jah, nendest kuulamistest võiks küll kasu olla ja need on tõesti huvitavad, aga sellegipärast ei tohiks hääletamist edasi lükata. Eh, sellepärast, et me koostame ilmselt selles valdkonnas ka veel väga palju muid raporteid. ja eh, ma tahaksin öelda härra Žuvenile, et me üritame me üritame komis-, kompromissettepanekud kokku panna nii kiiresti kui võimalik, aga me oleme ka suure ajasurve all ning eh, eh, nendest tänastest sõnavõttudest, eh, nende põhjal ei ole alati väga kerge ühisteksti kokku panna. ja seetõttu ja äh, ma ütlen, et me üritame seda teha, üritame töötada nii kiiresti kui võimalik, aga me teame, et äh, parimat tööd on võimalik teha ainult siis, kui meil on piisavalt aega. Äh, niisiis me tõesti näeme vaeva, et teha oma tööd nii hästi kui võimalik, seda ma teile luban ja härra Zullole tahaksin öelda, et meie eesmärk ei ole kõigile rahulolu pakkuda. meie eesmärk on välja töötada sidus Euroopa Parlamendi nägemus eh, ja selline nägemus, mida ka suurem hulk parlamendisaadikuid saaks toetada eh, aga me ei taha hakata eh, siin erinevaid asju kõigile lubama, me tahame olla sidusad. jah, me ei saa siin lihtsalt hakata kõigile meele järele olema, seda me ei tee, me teeme just nii, et, et teha võimalikult parim, end, anda endast võimalikult parim. ja ma arvan, et ähm, üks asi jäi mul siin arutelus veel silma, kõik ütlesid, et me peame asjale lähenema positiivselt äh, äh, ja äh, selles osas, et me peame asjale positiivselt lähenema, oleme me kõik üksmeelel Äh, sageli on aga niimoodi, et ähm, mulle jääb mulje, et me kujutame ennast tihtipeale ette halvemana, kui me tegelikult oleme. meie majanduse olukord tegelikult ei ole sugugi nii halb, nagu mõned sõnavõtjad ütlesid. ja ma tahaksin tõesti äh, paluda, et me ei teeks seda, mida teevad mõnevad äh, ja niimoodi ise oma majandust kahjustaksime ja oma et, idu äh, firmasid, oma noori inimesi, loomingulisi inimesi, eh, et me jätame neile mulje, et Euroopas pole mõtet jääda, et siin on nii kehv olla ja et parem mujal on parem nii et, et me peaksime tõesti olema ettevaatlikud, kuidas me sellele teemale läheneme, sest me soovime, et need loomingulised inimesed jääksid siia, me tahame neid siin kasutada, me ei taha, et nad Silicon Valley'sse või kuhugi mujale lähevad. Ehm, me tahame, et eh, digitaalmajandus õitseks ka Euroopas ja seega ei maksa iseennast halvemana näidata, kui me tegelikult oleme. jah, ja nüüd tuleme jõulupuu juurde. Ehm, jah, tegemist on tõesti väga kena kujundina ja varsti on eh, ka detsember ja jõulud ehm, ja loomulikult eh, võib rääkida sellest, kas meil on jõulupuud vaja või mitte, aga ühte asja ma pean ütlema, et kui juba jõulupuu on, siis see peaks olema äh, arukas, ilus ja kirev äh, nii et, et äh, kõik selle üle tõesti rõõmu tunneksid. see tähendab muuhulgas siis ka seda, et meil on vaja sid-, väga sidusalt see puu kaunistada, sest muidu ei oleks see üleüldse ilus. niisiis, ja selles vallas me peaksime siis midagi ära tegema. ja samuti Äh, äh, härra de Graaf äh, ka mainis täiesti õigesti juba, et et milline on see probleem, mida me üleüldse lahendame, tahame ja kuidas tuleb seda lahendada, need on need küsimused, mis praegu tõesti tõstatuvad ja me peame nendega väga, neile väga täpselt mõtlema ja me peame pöörama tähelepanu ka äh, Eh, sellele, et meil ei tekiks tõesti kahtekümmend kaheksat erinevat reeglistikku, sellepärast et me Euroopa tasandil pole suutnud tegutseda eh, ja siis hakkame üritama seda kuidagi parandada, eh, mis tekitab veelgi uusi probleeme, tekib selline õigussüsteemide killustatus ja mis puudutab asukohapõhist, see puudutab nii asukohapõhist piiramist või platvorme Äh, meil on, äh, me peame mõtlema, mida ühtsel turul on vaja reguleerida, selle pea, selle peame ise reguleerima äh, ja, ja mõtlema, kas me tahame, mis asju me tahame liikmesriigide reguleerida jätta, mida me peame Euroopa tasandil reguleerima, kuidas me saaksime Euroopa majandust kõige paremini arendada ja ühe asja tahan veel kord selgelt välja öelda, härra Krahv, üritage palun äh, Äh, platvormi definitsiooni või mingit selget definitsiooni välja töötada, sest see ettevõtmine kukub läbi, sellepärast et äh, platvormid, mida pakutakse äh, ja neid on, tuleb üha rohkem juurde, need on niivõrd erinevad, et te ei leia ühtset definitsiooni, nii et ärge selle peale aega raisake Äh, pigem peaksime vaatama, kus, millistes valdkondades platvormidega probleeme on, millega tuleb tegeleda, see on see, mida me peame tegema ning äh, meil on täiesti erinevaid probleeme väga erinevate platvormidega e, e-kaubanduse platvormis on probleem asukoha äh, põhine, probleemne sharing economy'ga, teenuste osutamisega on meil Äh, probleem, äh, teistsuguseid äh, probleeme, sotsiaalsed probleemid näiteks, mis otsimootoritega on meil probleeme, et meil on teatud domineerivad ettevõtjad, teenusepakkujad, nii et, et probleemid on täiesti erinevad, need esinevad erinevates valdkondades ja minu arvates peame sellest lähtuma, kui me seda raportit koostame Eh, jah, eh, tahaksime paljust rääkida, aga aega pole kahjuks, aitäh. Uh, uh, thank you very much, madam. suur tänu teile, proua Gebhardt. ja nüüd palun, proua Kaja Kallas, sõnajärg on teil. suur tänu, tänan kõigile, kes oma arvamust avaldasid mul oli väga hea meel kuulda, et kolleegid siin leiavad, et me peame jätma alles selle raporti positiivse meelestatuse. aga siin tekib küsimus, et kas me kuidagi kahjustame oma tegevusega osalustarbimist või, või tarbija positsiooni, kui me hakkame kuidagi moonutama neid reegleid, mis praegu kehtivad. nii nagu paljud kolleegid ütlesid juba, kõik uued meetmed annavad või suurendavad tarbija võimuulatust ja kui meie üritame omalt poolt reguleerida kõike, siis me võib-olla hakkame hoopis kahju tegema ja kahjustama nii tarbija positsioone kui ka digitaalse majanduse olukorda ma olen nõus selle avaldusega, et äh, kõik see, mis on digitaalne, mõjutab meie ühiskonda tervikuna. aga keskendume pigem nagu ikka olulisele. raporti pealkiri on ettevalmistuse kohta digitaalse ühtse turu aktiks. nii et sellele peamegi keskenduma. peamine teema on ikkagi majandus me ei saa siin hõlmata kõiki ühiskonna erinevaid aspekte, mida digitaliseerumine mõjutab spektrumite osas äh, peame ikkagi mõistma, et raadiolained ja ülekanded ei tunne riigipiire. nii et siin tõesti tuleb lihtsalt panustada veelgi enam sellesse, et 4G leviks võimalikult äh, laialdaselt ma arvan, et ähm, tegelikult ei ole telekomi teenuseid ja mõningaid teisi teenuseid aus võrrelda, need ei ole täpselt sama asi. Äh, ja tegelikult on erinevad äh, Whatsapp Äh, Viberid, erinevad rakendused, mille osas äh, saab muudatusi palju hõlpsamalt läbi viia, kui näiteks äh, muuta midagi muud, kas või muuta oma telefon, kas see, kas või muuta mingeid muid ülekandevõimalusi. ka mina leian, et hääletamist ei tohiks edasi lükata seda sel põhjusel, nagu mitmed kolleegid juba viitasid, et me peaksime ikkagi oma tegevuses olema mõnevõrra komisjoni tööst eespool ja lõpetuseks, ka mina ei arva siin, et me peaksime vaidlema selle üle, kas peaks olema lühem sõnastus ja lühem tekst või mahukam tekst. oluline on, et me ikka keskendume olulisele. ja kui me üritame kõike siia sisse panna ja üles kirjutada, siis lõpuks võib-olla meil ei olegi midagi käegakatsutavat. ja hea kolleeg siin ütles, et eesmärgiks peaks olema, et me ei loo Euroopa Euroopat kui kindlust, ja see on tõesti see, millele peaksime keskenduma, et me ju ehitaks uut kindlust. suur tänu teile, proua Kallas. tegelikult on siin teatud arvamuste erinevused meie vahel, tõsi ta on, et me eri, esi-, esindame erinevaid komisjone siin ja, ja see arvamuste lahknevus teataval määral on igati mõistetav. ja loodetavasti lõpuks jõuavad mõlemad komisjonid ühele arvamusele, see tähendab seda, et me peame ajakavast kinni pidama. esimeseks detsembriks käesoleval aastal äh, toimub mõlema komisjoni ühiskoosolek, selleks ajaks on tarvis kõiki muudatusi. neljateistkümnendal detsembril käesoleval aastal hääletame ühiskomis-, ühiskoosolekul seda ja kaheksateistkümnendal äh, jaanuaril algaval äh, täiskogul Strasbourgis hääletame seda tervikuna ja loodetavasti õnnestub meil kõikide punktide osas jõuda ühisele kokkuleppele erinevate komisjonide vahel. ma tänan teid veel kord selle suurepäraselt tehtud töö eest, tõhusa arvamuste vahetuse eest meie vahel. ja nüüd äh, ma pöördun oma kaasesinaise poole, kas soovite jätkata? jah, mul oli väga huvitav kuulata täna pärastlõunast arutelu. soovin ka omalt poolt tänada teid äh, seni tehtud töö eest olen nõus sellega, et peaksime sujuvalt ja tõhusalt liikuma selles suunas, et meil õnnestub selle üle hääletada veel enne jõulupuhkust. ja nüüd üks tehniline märkus, kuna ma olen nii ITRE-s eelmise parlamendi koosseisu ajal töötanud ja nüüd töötan IMCO komisjonis, siis ma võin öelda, et selline töö tegemise tava on nendes komisjonides mõnevõrra erinev, kui me räägime siin kompromissmuudatusettepanekutest. IMCO komisjonis täna hommikul oli seal äh, võib-olla mingi väiksem arv muudatusettepanekuid ja näiteks hääletatakse seda osade kaupa, aga ITRE komisjoni hääletamistraditsioone vaadates, siis sealne lähenemine on rohkem see, et et on, hääletatakse kõike eraldi, näiteks viis punkt üks, viis punkt kaks või siis on seal eraldi punktid A, B, C, selle asemel, et minna osade kaupa hääletamise teed kompromissmuudatusettepanekute puhul. nii et kui peaks esinema arvamuste lahknevust, siis katsuge need koondada lühematesse kompromissettepanekutesse, ma ei tea, kas see on praegu mõistetav, mida ma üritan teile selgitada. ühesõnaga, et jagage oma kompromissettepanekud väiksemateks osadeks, et iga fraktsioon saaks avaldada oma seisukoha, et äh, kas nad, äh, sest et, sest et lihtsalt ähm, hääletamise praktika, äh, see protseduuriline pool on mõnevõrra erinev komisjonides ja oluline on, et me ikka suudame järgida selgedemokraatliku menetluse reegleid ja kui kusagil esineb erisusi, siis peab olema võimalus seda hääletamisel ka välja näidata nii et leppige kokku kompromissettepanekute osas, aga need võiks olla sellised väiksemateks osadeks jaotatud, juhul kui on eriarvamusi, et kõik need, kes praegu seda väljaspoolt kuulavad ja vaatavad, saaksid veenduda selles, et siin järgiti demokraatlikku ranget protsessi. jah, kogu see ettevõtmine on keerukas, me teeme tihedat koostööd sekretariaadiga, et kõik oleks kõigile selge aga ma arvan, et kõige parem moodus selgitamaks kõigile seda, kuidas täpselt nende teemadega tegeletakse parlamendis, tuleb tõesti nii asjale läheneda, nagu ma välja pakkusin. meie järgmine kohtumine toimub esimesel detsembril. ja siis ilmselt avame ka oma esimesed advendikalendri aknad härra Puusek, eh, suur tänu, jah, tõepoolest, see kompromissmuudatusettepanekute teema on oluline. väga tähtis on siinkohal jääda paindlikuks, nii et siis muudatus üksteist A, üksteist B, üksteist C, kui on osade kaupa hääletus või siis näiteks A, B, C osadena hääletada, aga tõepoolest, ITRE komisjon kasutab veel ka sellist mõistet nagu addition või täiendus, et näiteks midagi lisatakse kusagile lõppu kaks sõna või või üks lühike lause, mida lisatakse kusagile täiendusena, et see pole eraldi muudatusettepanek, vaid väike täiendus. ja täna hommikul me sellise täiendusi juba ITRE komisjonis hääletasime ja see oli päris meeldiv kogemus. ja me eeldame paindlikkust ka sekretäriaadi poolt, kui ta koostab hääletamise nimekirju, sest see muudab asja teie jaoks lihtsamaks, me saame aru, et see töö on täiesti hoomamatu, see on suuremahuline. veel kord tänan teid ja kohtume uuesti esimesel detsembril, siis toimub taas kord ITRE ja IMCO komisjonide ühiskoosolek. ma tänan